Eh, kellel on protseduuriline küsimus. tahaksin teile meenutada, et täna tähistame rahvusvahelist eh, perekondapäeva ning eh, see et selles siis ÜRO Peaassamblee üheksakümne kolmandal aastal, et teavitada sotsiaalsetest, majanduslikest, demograafilistest küsimustest, mis on seotud peredega perekond on meie sotsiaalse mm, ülesehituse tuum ja ta on äärmiselt oluline meie noorte kasvatamisel, meie, meie veendumuste ja väärtuste edasikandmisel. meie parlament on alati toetanud peresid, eriti oleme alati toetanud jõuliselt äh, garanteerida võimalikult suur tasakaal töö ja perekonnaelu vahel. ja äh, kavatseme teha Eh, endiselt veendunult edasi tegutseda selles valdkonnas. järgmisena saab eh, protseduurilise küsimusega sõna härra Lundgren. austatud eh, härra president, president Tajani, ma tahaksin esitada protseduurilise küsimuse vastavalt kodukorrapunktile number üks äh,, artiklile üksteist meeleavaldus, mis leidis ave, aset kahekümne seitsmendal aprillil täiskogust väljaspool Brüsselis. Marite Ulfskogi meeleavastus, avaldus, kes näitas üles oma solidaarsust Mergen Bajutiga, Palestiina terroristiga, mees, kes on hukka mõistetud kolmes terrori rünnakus, kus viis isikut sai surma, sealhulgas eh, ema oma kahe lapsega ja lisaks sellele mõrva eh, katse eh, rahvusvahelise organisatsiooni liikme vastu. ta on süüdi mõistetud kolmekümne kolmes teises mõrvajuhtumis, milles puhul aga süüdi mõist-, süüdistus ei jõudnud süüdimõistmiseni, kuna ei olnud piisavalt tõendeid. kui me näit-, mina nõuan, et härra Tajani Euroopa Parlamendi presidendina kannate oma vastutust tõsiselt ja vaatate seda asja tõsiselt, et üks parlamendisaadik äh, avaldab meelt terroristi poolt? Honorevole D'Amato. Äh, ja kolleeg D'Amato, palun. suur tänu teile, president. ma pöördun teie ja kolleegide poole, sest eh, tahaksin teile teada, et Euroopa Liidu seitse eh,, seitse Euroopa Liidu liikmesriike nõukogu blokeerivad ajusid äh, Kesk-Itaaliale, kus toimus äh, mm, maavärin ja see raha on mõeldud sajaprotsendiliselt mõeldud äh, piirkonna ülesehitamiseks. seitse kuud pärast majavärinaid e-, inimesed elavad endiselt telkides ja neil ei ole võimalik elada normaalset elu. praegusel hetkel peame me näitama, et Euroopa Liit tegelikult soovib muutuda ning me peame tegelikult seda solidaarsust näitama üles, tehke kiiresti ja ehitage ruttu loomulikult äh, äh raportöör äh, kaitseb Euroopa Parlamendi seisukohti kolmepoolsetel äh, läbirääkimistel. Euroopa Parlamendi seisukoht oli täiesti selge ning äh, ta võtab arvesse ka teie sõnavõttu. arvan, et äh, olete oma seisukohta juba selgelt äh, välja öelnud ja Euroopa eh, Parlament eh, soovib, et eh, tema poolt langetatud otsust võetakse arvesse. järgmisena saab sõna kolleeg Carver suur tänu, härra president, neljateistkümnendal veebruaril siinsamas täiskogus härra Papadakis, üks mitteühinenud saadikutest siin parlamendis viitas Iisraelile kui terroririigile. ma toona avaldasin välisasjade arutelul selles osas vastumeelt ja kirjutasin teile ühis, isiklikult ka ja küsisin, miks mitte midagi ei ole võetud vas-, ette. Voglio essere molto ma soovin väga selgelt äh, äh, öelda arvamuse välja selle ja muude argumentide kohta, ma ei kavatse poliitilisi äh, vaidlusi parlamendis maha suruda, kui on, aga võetakse ähm, sõnavõtu osas nõutakse sanktsioone, siis mina võtan arvesse, et kui ei ole toimunud Euroopa Liidu põhimõtete räiget rikkumist, Eh, sest eh, siis ma eh, sanktsioone ei rakenda, sest vastasel korral nagu hakkab tekkima parlamendis tsensuur ja mina ei kavatse seda lubada, ma ei kavatse arutelu maha suruda, nii et kui iga sõnavõtt kui iga sõnavõtus, kus kritise-, kritiseeritakse mõnda inimest või riiki, kui ei toimi, seda ei tehta äärmiselt vägivaldselt või labaselt, siis ei ole õigustatud sanktsioonidega reageerida ja see käib nii ühe kui teise äh, poole äh, kohta. Äh, siin on öeldud, kui on veel vulgaarselt solvatud teisi kolleege, kui on kasutatud sõnastust, mis ründavad Euroopa põhiväärtusi, siis sanktsioneeritakse, vastasel korral pole aga sanktsioonidega reageerimine õigustatud ja ma, see on minu vastutus, minu kohus tegeleda sanktsioonide rakendamisega. härra Kristoforu, palun suur tänu, härra president. ma pean kahjuks äh, sõna võtma täna ja ütlema, et äh, Küpros ja Kreeka, kaks Euroopa Liidu liikmesriiki, on äh, sattunud Türgi ekspansionistlike rünnakute ohvriks, kes on rikkunud nii mere kui ka õhuruumi ja on blokeering, blok-, blokaadi välja kuulutanud ühe Euroopa Liidu liikmesriigi vastu. kahjud, mis sellega kaasnevad Euroopa Liidu ettevõtetele, on tohutud räägime näiteks gaasiettevõtetest, rikutakse meie riikide suveräänsust, aga ka Euroopa Liidu huve ja meie arvame, et tuleb reageerida sellises olukorras ja et Euroopa Parlament äh, peab olema see, kes reageerib. iga kord äh, muidugi peaks Euroopa Parlament seda tegema, kui rünnatakse niimoodi mõnda kahekümne seitsmest liikmesriigist või võetakse nad rünnakule me ei tohi lubada sellise retoorika kasutamist, mida Türgi on kasutanud, Türgi, kes on seadnud ohtu terve selle maailma piirkonna, nõuame solidaarsust teie poolt, nõuame reaktsiooni, me nõuame, et võetaks meetmeid riigi vastu, kes on ohtu seadnud selle piirkonna stabiilsuse. Grazie, Anna Cristoforo. Il processo verbale. Eh, eh kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda aprilli prot-, istungi protokollid on laiali jaotatud, kas on vastulauseid sellele? ei ole, siis on protokollid kinnitatud. mis nüüd puudutab äh, äh,